Pia Proideros. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συνεδρίαση επανα... Lugupeetud daamid ja härrad, jätkame jällegi oma täiskogu osaistungjärgu, eilse osaistungjärgu istungjärgu päeva protokoll on nüüd välja tulnud ja kui kellelgi kommentaare ei